on ülbe öelda, et kultuuriväärtused Iraanis on legitiimsed sõjaväelised sihtmärgid. tegelikult on USA-l tohutu sõjaväeline eelarve ning nad peavad seda kuidagi kasutama ning see oli Iraanis. ja nüüd härra Kubilius, palun. härra kõrge esindaja, kallid kolleegid. Iraan ja Iraak on osa laiemast pildist mis äh, areneb Euroopat ümbritsevas piirkonnas. üha enam on totalitaarseid režiime, mis on agressiivsemad. me näeme destabiliseerumist ning asjadesse sekkumist. see on Liibüas, Süürias, Lähis-Idas, Iraanis ja Iraagis ning ka Venemaa lähedal. mõned nendest režiimidest kujutavad ette, et nende võim suureneb ning lääne võim väheneb. see tekitab neile ahvatluse muutuda veelgi sõjakamaks võim väheneb selles piirkonnas ning nad tahavad, et NATO ja ÜRO oleksid rohkem seal kohal. praegu ei ole me tahtnud rääkinud, rääkida strateegilisest autonoomiast. aga me ei ole suutnud näidata seda autonoomiat Euroopa Liidu naabruses. seetõttu on rohkem kaost meie naabruskonnas. härra asepresident, ahveti kuulamiste ajal rääkisite väga veenvalt, et kui Euroopa Liit tahab olla ülemaailmsel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 kindrali tapmine teises riigis eh, USA poolt on tohutu viga. ja sellel on kaudsed mõjud ka tuumaleppele ja ka eh, Ukraina lennuki allatulistamine on andnud oma panuse pingetesse. Euroopa Liit peaks eh, edendama dialoogi, aitama vähendada vähendab seda pinget. ja et ka demonstrante äh, Iraanis ei surutaks alla. ja tuumalepe äh, Iraaniga tuleks päästa kahjuks äh, on need pingutused äh, võtnud liiga kaua ja praegu peab äh, Euroopa Liit astuma otsustavaid samme. järgmiseks üks minut härra Asma. Um, uh, jah, aitäh, hiljutised sündmused Iraagis ja Iraanis näitavad meile, kui habras on stabiilsus maailmas. ning eskaleerumine ei ole kunagi kaugel lisaks peame mõistma, et Euroopa Liit peab ühendama oma jõud selleks, et kaitsta oma ülemaailmseid huvisid. me peame rääkima rohkem ühtsel häälel. meil on vaja sõjalist võimekust. on hea, et äh, tahetakse tuumaleppe elus hoida, aga me peame hoiatama Iraani, et demonstreerijaid ei tohi äh, rünnata ning tuleb kaitsta need protestivate iraanlaste inimõigusi. ning ma kutsun üles kõrget esindajat kahekordistama jõupingutusi, et soodustada dialoogi Iraani ja USA vahel. see on ainus viis edasi liikumiseks äh, välja sellest ebakindlast olukorrast. suur aitäh! For... aitäh, nüüd üks minut, härra Pütikohver. suur tänu, president, kõrge esindaja, tahaksin kõigepealt äh, teha ühe realistliku äh, kommentaari. Euroopa Liidu positsioon selles olukorras on nõrk, aga kui me tahame, et meie vastutust võetaks tõsiselt, siis me peame hoidma ühtpõtte ja koordineerima ühiselt ja koordineerimine peaks toimuma kõrge esindaja asepresidendi kaudu, see on tema vastutus. me tahame alles hoida tuumalepet, aga peame samas väga selgelt seisma vastu Iraani agressioonile muudes välispoliitilistes aspektides. kuidas tuumalepet elus hoida? mit-, komisjon äh, peaks äh, Instexisse panema kapitali, muutuma selle partneriks ja lõpetuseks tahan öelda, on palju Äh, tumedaid pilvi ja on üks väike lootusekiir. Äh, Iraani kodanikke ja viimasel ajal ka Iraagi kodanikke äh, aktiivsemaks muutumine ja me peame näitama üles solidaarsust nendega, aitäh! suur tänu, järgmiseks üks minut proua Kempo jah, vabandust, ma tegin vea. Äh, kõigepealt saab sõna härra Maier ja siis proua Kempa, nii et äh, härra Maier kõigepealt, ma väga vabandan. aitäh, proua president. ma arvan, et äh, me näeme ego demonstratsiooni mõlemalt poolelt praegu mõlemad pooled järgivad eeskätt sisepoliitilisi eesmärke oma tegevuses USA ei äh, kritiseeri olukorda mittedemokraatlikel eesmärkidel ja Iraan omalt poolt äh, peab tagama, et inimesed tänavatel jääksid äh, rahumeelseks ja olukorda pingestas ka see, et tulistati alla reisilennuk aga Trump USA-s vaatab juba valimiste poole novembris, tahab tegutseda jõuliselt, võidelda terrorismi vastu. seda peame loomulikult ka meie, terrorismi vastu peab võitlema kõva käega. Iraani režiim aga vajab solidaarsust äh, oma rahvaga, sest vastasel juhul see demok-, ebademokraatlik režiim enam kaua kesta ei saa aitäh, härra Maier, kas olete nõus vastama härra Pütikoferi sinise kaardi küsimusele? jah, härra Pütikofer, palun. härra Maier. kokku mm, võttes äh, te ütlesite, et äh, Ukraina reisilennuk ei mm, allatulistamine oli õnnetusjuhtum, see juhtus kogemata kas te vabandaksite, seda ei saa pidada lihtsalt ebaõnnestumiseks, kogemata juhtunud asjaks, see on küüniline. härra Maier, teil on nüüd kolmkümmend sekundit aega vastamiseks. härra Pütikohver, äh, jah, see oli, äh, me võime arutada siin äh, sõnade üle, aga Iraan ei teinud seda sihilikult, vaid kogemata ja nüüd ähm, üks minut ähm, proua Kempa. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. olukord on äh, tõsine, kuid ma arvan, et see ei õigusta, et äh, me ütleks, äh, tegemist on ülbusega Euroopa Liidul on mitmesuguseid instrumente, meil on mitmesuguseid võimalusi, mitte ainult diplomaatilisi võimalusi, näiteks äh, arenguabi äh, või äh, humanitaarabi küsimused. kui me keskendume Iraagile ja kutsume üles NATO ja selle liitlased äh, Äh, öelda, et äh, NATO ja liitlased lahkuks Iraagiks on vastutustundetud, see riik vajab abi, see riik vajab äh, stabiilsust, seal on palju islamiste, olukord on endiselt tõsine rääkisime sellest täiskogul ning oleme, rääkisime ka äh, rääkisime ka džesaiidide küsimusest, kristlaste olukorrast, peame tegema kõik selleks, et kristlased saaks oma kodudesse tagasi tulla ning äh, ma mõtlen praegu äh, äh, seega ma arvan, et praegused üleskutsed ei ole õiglased, meil on suur mõju selles piirkonnas ja peame neid kasutama. Thank you very much now for one minute, Mr Botenga ja nüüd härra Potenga üks minut. suur aitäh, Donald Trump äh, äh, hirmutab äh, eelkõige meie kaaskodanikke Euroopas. Te teate, et Twitteris hashtag kolmas maailmasõda oli oli äärmiselt levinud viimastel päevadel ja te ei suuda midagi öelda, sa ei jõuda seda hukka mõista, siis te nõuate, et Euroopa teeks midagi enamat, te teate, et Euroopa äh, riigid äh, ka äh, sekkusid äh, Iraagis, Afganistanis, Liibüas, näete ise nüüd, kui edukas see oli, vabandust, kui katastroofiline see oli, see tõi kaasa tõelise katastroofid, mis planeedil te elanud olete? kui te tõesti soovite rahustada meie kodanikke, siis pöördugem NATO poole, kes nemad toetavad ju Trumpi ja kui te soovite aidata Iraaki, siis ait-, äh, toetagem seda, mida ütles nende parlament äh, ja viige ameeriklased välja ja ärgem äh, sanktsioneerigem Iraani, sest see hävitab nende kodanike elu ja tervist. Thank you now for one minute, Mr Patten, please. härra Patten, üks minut. Before Christmas enne jõule ütlesin parlamendile, et äh, Iraani tuumalepe on surnud ja et meil on kiiresti tarvis plaani B. härra Borrell, äh, kõrge esindaja, ma ei taha seda öelda, aga see on tõsi ja Euroopa Liit peab äh, üles ärkama. tuumalepe ei aita säilitada rahu ja julgeolekut, vaid teeb hoopis vastupidist praegu. Iraan on nüüd hakanud veelgi rohkem rikastama uraani, äh, on äh, kasutama hakatud vaidluste lahendamise äh, mehhanismi, ainus võimalus Iraanil mitte tuumarelva lasta omandada on kaubandus ja sõpruse tugevdamine Washingtoniga, mitte Iraaniga. ja plaan B peab hõlmama ka Iraani kokkulepet, et et ta lõpetaks USA-vastased ähm, proksirünnakud. ja Euroopa Liit ähm, peab ähm, tunnistama, et vaid USA-l on ressursid ja tulejõud äh, eduka alternatiivi läbiviimiseks ja regioonis rahu säilitamiseks. aitäh, härra Tobe, üks minut. Förra onsdagen... suur tänu, president, kõrge esindaja. Iraan tulistas alla kommertslennuki, kõik sada seitsekümmend kuus reisijat said surma. ja me tunneme kaasa nende peredele, seitseteist ohvrit olid ka rootslased ja kutsuksin üles hukka mõistma selle allatulistamise, tegema seda jõulisemalt ja perekondadel on ka õigus teada, mis täpselt juhtus ja neil on õigus ka kompensatsioonile ja on kuulda proteste Iraani režiimi vastu ja Euroopa Liit peab toetama äh, riigi demokraatlikke jõude tugevamalt. aitäh, nüüd proua Kuuteland, üks minut. suur tänu, president, kõrge esindaja, julgeolekuolukord Iraanis on äärmiselt keeruline ja Äh, võib puhkeda ka täiemahuline sõda. Iraani ja Ameerika vaheline suhe on tõesti praegu väga halvas olukorras, tuleks vähendada pingeid ja välja töötada ka oma poliitika Iraani suhtes, kus oleks selge, et me soovime näha rahumeelset tulevikku, kus äh, austatakse demokraatlikke õigusi eelmisel nädalal ähm, tulistati kogemata alla lennuk, sada seitsekümmend kuus reisijat sai surma ja põhjuseks oli see, olid pinged USA ja Iraani vahel. seitseteist äh, tapetud reisijatest olid rootslased, mõned nendest ka noored või lapsed me peame nõudma täielikku uurimist, asjasse puutuvad äh, liikmesriigid peavad saama uurimise läbi viia ja pered peavad saama täielikku info ja kompensatsiooni. aitäh, nüüd äh, proua Borreit, üks minut. volinik äh, Borrell pingetes Iraani, USA ja Ühendkuningriigi vahel äh, peab äh, Euroopa Liit olema vahendaja. mis tahes arutelud teil toimuvad iraanlastega, prioriteediks peaks olema Euroopa Liidu kodanike kaitse. Euroopa Liidu mitmeid kodanikke hoitakse Iraanis äh, ebaseaduslikult kinni. Nasinin Megari Natsik, ka minu kaasmaalane, on vangis. ta on Iraani pantvangi diplomaatia ohver. ja parlamendis tema ja teised perekonnad on ebaseaduslikult kinni peetud, nad sooviksid kohtuda oma lähedastega. inimõigused ei ole midagi, mis on lihtsalt kena asi nende üle ei saa pidada läbirääkimisi, reisimine peab olema turvaline ja see peab äh, olema osa äh, mis tahes tulevasest Iraani kokkuleppest. aitäh, nüüd äh, üks minut, proua Gregorova. Uh, the Iranian regime has killed peaceful protesters. Iraan toetab vägivaldset terrorirühmitusi oma naabruses, see on selge. oma kodanike allasurumine ja terrorismi rahastamine ei saa olla ilma rahvusvaheliste tagajärgedeta. kui vaadata ajalugu, siis äh, režiimi muutus aga olukorda ei paranda. Liibüa, Iraak, Afganistan, äh, läbikukkunud äh, sekkumised erinevates riikides, neid on palju. režiimi muutus on parim, halvim lahendus ja me peame tegema selle selgeks ameeriklastele. Äh, rakettidega ei ole võimalik äh, piirkondi stabiliseerida, aga julgeoleku kokkulepetega on seda võimalik. Äh, eurooplased ei toeta sõjalist sekkumist Iraanis, see peab olema selge. me toetame rahumeelseid proteste, julgeoleku ja muud koostööd, mis põhineb inimõigustel ja vabadustel For... aitäh, nüüd äh, proua Sardone, üks minut Sur. praegune kriis Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, vägivallased mm, rünnakud Iraagis äh, on tekitanud olukorra, kus Euroopa ei oska käituda ning äh, olukord on paradoksaalne äh, Ehm, päevade kaupa on räägitud Suleimanist kui kangelasest isegi Euroopas. selle osa, eh, selle asemel aga eh, ei ole me suurt midagi öelnud eh, lennuki kohta, mis tulistati Iraani poolt alla ja mis põhjustas saja seitsmekümne kuue inimese hukkumise. Ehm, me unustame ka Ameerika Ühendriikide saatkonna rünnaku Iraagis. me räägime e, ka tuhandetest e, e, arreteerimisest, rünnakutest, vigastustest Iraagis meeleavaldajate vastu. Iraani vägivaldse režiimi järgi pole mingit vajadust Euroopast ja ärgem unustagem, kuidas Mogherini loor peas käis või rätik käes käis Iraanis, peame olema julgemad ja nõudma demokraatia tagasitoomist. For... suur aitäh ja nüüd äh, saab üheks minutiks sõna härra Kuluglu. härra Borel, ma pean ütlema, et äh, teie kõne üllatas mind, sellepärast et te unustasite tegelikult üht-teist. Äh, kes tegelikult esimesena tagasi astus tuumaleppest, härra Trump, kes härra Sulemani ähm, mõrvas, härra Trump, kes toetab Teherani jäigajoone pooldajat, härra Trump. ma leian, et teie tulete riigist, mis on Euroopa Liidus ainus, kes on toetanud seda ründamist, lisaks muidugi härra Johnsonile ja Netanyahule. mida ma tahan öelda, on see, et loomulikult me peame survestama Iraani ja austamaks seda lepet ja tagamaks demokraatlikud vabadused, aga loomulikult me peame survestama ja kritiseerima ka ÜRO, vabandust, USA-d, sellepärast et äh, muidu võtab härra Trump kõike äh, iseenesestmõistetavana, aitäh. suur aitäh ja nüüd härra Mandl, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, minu poolt neli äh, väikest mõtet ka kõigepealt. mis eristab USA-d ja Iraani? mis on Iraan, eh, mida tähendab eh, tuumalepe ja mida Euroopa Liit saab teha. USA on eh, igivana demokraatia, mis toimib, Iraan on totalitaarne režiim, mis pidevalt inimõigusi rikub. ma olen üllatunud selle üle, et ka siin kojas vasak- ja parempopulistid on samal pulgal, aga meil on Iraaniga tuumalepe, see on väga oluline selleks, et hoida ära olukord, kus Iraan töötab endale välja tuumarelva. ja me peame silmas pidama seda, et Euroopa Liit teeks seda, mida Alexander Scheinberg ütles Äh, tuleb tagada diplomaatia äh, Teherani ja USA vahel, sellepärast et läbirääkimised on alati parem äh, kui relvade kasutamine ning härra Borrell, teie peaksite esindama Euroopa Liitu ja näitama, kui tõhus Euroopa Liit saab olla siin tegutsedes ja see on kõik meie enda julgeoleku huvides, aitäh! suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Köster peamine vastutav praeguse olukorra eest Lähis-Idas on ajatolla diktatuur. Soleimani äh, planeeris äh, ja viis läbi äh, erinevaid terrorirünnakuid Äh, julged iraanlased on äh, viimasel aastal äh, demonstreerinud vabaduse ja demokraatia nimel ja nad on ainult tänavatel, aga neid on alla surutud. Iraani režiim on antisemitistlik ja homofoobne ja nende poolne eesmärk on hävitada Iisrael ja me peame sellise režiimi vastu astuma. Soleimani äh, tapmine on äh, rahvusvahelise õiguse kohaselt äh, küsitav loomulikult ja rahu on võimalik tagada ainult rahvusvahelisest õigusest kinni pidades ja nüüd tuleb diplomaatiat kasutada, tuumalepe tuleb päästa, konflikte tuleb mitmepoolselt lahendada demonstrandid tahavad sekulaarset Iraani ja äh, inimõigusi ja nad on valmis oma eluga riskima selle saavutamise nimel, aitäh! suur aitäh, härra Geta, palun, teil on üks minut. enne kui me küsime, mida teha, vaadakem, milline on uus äh, reaalsus Lähis-Idas, iraanlased äh,, äh, ähm, nende kannatavad omaenda territooriumil ja Iraak ja Iraagil ja Liibüal on äh, probleeme ka ja samuti oli probleeme äh, Süüria režiimiga, Venemaa äh, käitub nii nagu Venemaa, mida saab praeguses olukorras teha äh, äh, Euroopa Liit me ei saa viita veenda ei Iraani, Iraaki ega Ameerika Ühendriike äh,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 tõlge inglise keelde on nüüd tagatud ning teie kõneleja võib jätkata. alustan algusest peale, ütleb kõneleja. enne kui küsida, mida teha, vaadakem silma Lähis-Ida uuele reaalsusele ja iraanlased äh, äh Liibanon, äh, Iraak, kõigil seal on probleeme, äh, siis Boeingi probleem on seadnud ohtu kohalikud piirid, selle see on kandunud äh, Süüria äh, äh, piiridesse Lähis-Idas on olukord muutunud ebastabiilseks. me ei saa viinda ei Venemaad ega Iraaki ega Iraani oma kurssi muutma ilma diplomaatiliste vahenditega kriise ei lahendata. igaüks peab teadma, et me ei tohi lasta tuumaleppel hukkuda ja äh, me peame seda, selles veenma äh, Assaadi Venemaad äh, vastasel korral tekib meil ka Vahemere piirkonnas tõsine probleem. proua Haan üheks minutiks. lugupeetud kolleegid. inimeste sihilik tapmine on lihtsalt barbaarne ja ka kultuurivarade hävitamine või selle ähvardamine on samamoodi barbaarne. Soleimani tapmine on vastuolus rahvalise õigusega, see tuleb selgelt välja öelda. meie eurooplastena eh, saame, oleme saanud sõjaekspertidest rahueksperdiks, seda ka tänu USA-le. me teame omast kogemusest, et poliitika kukub läbi, kui väärtused jäetakse tagaplaanile. meil on rahvusvaheline õigus, millest tuleb kinni pidada, rahvusvahelised organisatsioonid, ähm, kokkulepped ja see on oluline eelkõige tänapäeva äh, Lähis-Idas ning mõttes Iraani tuumaleppele. oluline ei ole mitte see, et ähm, Ameerika oleks esikohal või Euroopa oleks esikohal, vaid me peame kõik üheskoos toimima, meil ei ole ammugi äh, enam aega selleks, meil on vaja äh, Äh, ruume, kust juhitakse rahu, mitte sõjapidamist. meil on vaja ühendada oma ressursid, oma jõud, et jõuda ühiste eesmärkideni. geopoliitilistes küsimustes, kliima ja keskkonnaküsimustes, sest et kell tiksub ja nüüd üheskoos oleme tugevad. see kehtib nii Euroopa, Euroopa Liidu äh, kui äh, meie Atlandi-üleste sidemete kohta USA-ga. suur tänu, kas äh, te olete valmis vastama härra Tomatsi äh, sinise kaardi küsimusele, palun? suur tänu. ütlesite, et Soleimani tapmine kujutab, kujutas endast äh, äh barbaarset akti kas te tahate sellega öelda, et äh, terroristi ei või likvideerida, kas teie näete terroristina või mitte? palun, kolleeg Haan, teil on kolmkümmend sekundit vastuseks. suur tänu selle küsimuse eest, ma olen arvamusel, et äh, see akt oli rahvusvahelise õiguse vastane ning ma arvan, et meie siin täiskogul ei peaks mängima kohtu rolli. see ei ole meie ülesanne, see on ka küsimus, mis minu jaoks tekkis siin arutelus korduvalt, aga Ehm, selgelt võib öelda, et ehm, siin rikuti rahvusvahelist õigust. aitäh ja nüüd on üheks minutiks sõna kolleeg Hakarainenile. arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja islamistide juhitav Iraan on kõige suurem oht kogu piirkonnas, Iraan on levitanud äh, sõjaväelasi, äh, kasutanud äh, oma jõudu äh, lähipiirkonnas, tekitades hävitustööd, neil on kaks äh, eesmärki, tuumarelva arendamine, millest ei ole loobutud, äh, ja Iisraeli hävitamine. ja Iisrael Lähi-Ida ainu-, Lähis-Ida ainukene demokraatlik piirkond ei jää hävitustööd käed rüpes istuma. kõige targem oleks selles olukorras, kui Euroopa saaks mingilgi moel mitte sekkudes praegusesse olukorda, aga see ei ole võimalik. ja ähm, me peame vaatama, mida saab edasi teha. suur tänu, et on üheks minutiks sõna kolleeg Sokol. suur tänu, juhataja uue aasta esimesel nädalal kogesime me kõik täiesti ettearvamatut sündmuste ahelast Lähis-Idas. umbes kolm tuhat sõdurit üheksateistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigi, riigist on Iraagis, nii et see mõjutab otseselt ka Euroopa Liidu julgeolekut. olukord Iraagis ja Iraanis on äärmiselt murettekitav ning tuleks kasutada kõiki võimalusi olukorra deeskaleerumiseks seetõttu kutsun üles kõiki osapooli näitama üles tagasihoitust. tuleb ähm, avada kõik diplomaatilised kanalid ning on väga oluline kaitsta äh, ka tuumalepet ähm, Euroopa poolt. meie suhe Iraaniga peaks jääma stabiilseks ja rahumeelseks ähm, pärast äh, ISIS, ISISe äh, äh Äh, koledusi on nüüd äh, taas äh, riik ülesehitamisfaasis, ma käisin seal ka hiljuti ja on tõepoolest suurepärane näha, kuidas see rahuprojekt on edasi arenemas. me peaksime aitama kõigi diplomaatiliste kanalite kaudu neid ning kutsuksin teid, kõrge esindaja, üles, et annaksite endast kõik, et Euroopa Liit näitaks ennast selles väga murettekitavas olukorras vahendajana. suur tänu! suur tänu üheks minutiks äh, ko, sõna kolleeg Jonesil. suur tänu, äh, juhataja. taaskord on Trumpi vähene ettenägelikkus äh, käivitanud sündmuste ahela, mis lõppes USA õhurünnakuga, millega tapeti kindral Soleimani ning seejärel lasti alla lennuk Iraanis, tunnen sügavalt kaasa kõigile, kelle lähedased selles hukkusid. olukord Iraanis on nagu püsirohutünn, me oleme näinud päevi kestvaid teravaid märkusi mõlemalt poolelt, sealhulgas ka Ühendkuningriigi peaministrilt täna. Ühendriigid ei oleks tohtinud Iraani tuumaleppest taganeda, ma ei ole päris kindlasti nõus Johnsoniga, kes tahaks selle asendada Trumpi välja pakutud kokkuleppega. olukord on äärmiselt äh, ohtlik ja selleks, et kaitsta kõigi inimõigusi üle maailma, aga eelkõige kõige haavatumate õigusi, kelle hulka kuuluvad alati naised ja lapsed, peaksime püüdma mm, olukorda rahustada. kutsun teid kõiki üles seda tegema, suur tänu. aitäh, nüüd on üheks minutiks sõna kolleeg Grošeli. <clears throat> suur tänu Iraani ja USA vaheliste suhete teravnemine muudab olukorra kogu piirkonnas väga ohtlikult ning selles kriisis on väga märgatav, et äh, Euroopa Liit on nähtamatu. Euroopa Liit peaks, peaks tegema enamat, et olukorda stabiliseerida ja hoida elus äh, tuumalepingut, äh, milline ka ei oleks tulemus, mõjutab see meid. kui toimub eskaleerumine, siis osa Euroopa Liidust on ka Iraani rakettide ulatuses ning samuti on oodata suurenenud rändevoogusid. ja kui jätkuvad kõnelused USA ja Iraani vahel olukorrad eskaleerimiseks, peab ka Euroopa Liit selles äh, vahendaja rolli mängima, sest et see kõik mõjutab väga otseselt ka meid Iraan ning äh, USA on äh, olulised maagaasitarnijad äh, Euroopale, see on väga oluline meie energiajulgeoleku jaoks ja ka üleminekul taastuvenergiale, nii et Euroopa Liit peaks siin mängima olulist rolli. aitäh nüüd kolleeg Litsi, palun üheks minutiks. kallid kolleegid, austatud asepresident ebastabiilsuse laine, mis sai alguse kindral Sulemani tapmisega, näitab järjekordselt äh, seda, äh, mida äh, võib järeldada Euroopa Liidu välispoliitikast. Ähm, see on sageli ebatõhus, see on täis häid kavatsusi küll. ja on, oluline on vaadata seda konteksti, milles Euroopa Liit peab tegutsema, ehk siis õigusraamistikku. kuid Iraan on kokkukukkumise äärel äh, Boeingu allatulistamine, äh, kuussada seitsekümmend kuus inimest elu kaotas, siit on äh, toonud kaasa kaose ja on oht, et olukord eskaleerub. praegusel hetkel toimuvad deklaratsioonid tänavatel režiimi vastu kus on äh, president von der Leyeni poolt äh, välja hüütud äh, välispoliitiline lähenemine. me peame piirama seda eskalatsiooni. Iraanist ja Iraagist rääkisime novembris ja tuleks kasutada dialoogi ja diplomaatiat, tuleks lahendust otsida äh, dialoogi ja diplomaatia kaudu ja ma poolan seda, kuid äh, midagi ei ole aset leidnud ja tulemuseks on võib-olla ainult ühisdeklaratsioon äh, ja von der Leyeni reaktsioon Soleimani surmaga seonduvalt jõudis ka avalikkuse ette vaid päevi hiljem ja kõnelejalt võetakse ära mikrofon. pean teid katkestama, vabandan, sest Teil oli kõneaega ainult üks minut. järgmiseks on sõna üks minut üks kolleeg Levandovskil. aitäh. tuumaleping Iraaniga on, oli suurepärane eh, pikaajaliste läbirääkimiste tulemus eh, sõda on, näitab alati, et diplomaatia on läbi kukkunud. aga see tuumaleping võiks olla aluseks üleüldisele tuumarelvade leviku tõkestamisele. on oluline takistada seda, et Iraan saaks välja arendada tuumarelva. Trump on võtnud teistsuguse lähenemise, mida raskemini etteennustatav on USA käitumine, seda keerukam on julgeolekuolukord piirkonnas ja võib öelda, et tegemist oli terroristiga, aga Iraanis elab kaheksateist miljonit inimest. ma olen seal ka ise käinud, olen Iraaniga suhtlemiseks loodud delegatsiooni esimees ning ma tean väga hästi, et mitte kõik ei usu seal seda, mida tolled räägivad. tegelikult on olemas väga head võimalused ka diplomaatiliseks suhtluseks. aitäh, kolleeg Veli Feivel! suur aitäh, lugupeetud president! Iraani ja USA vaheline eskalatsioon pärast pingeid, mis tulenesid äh, kindral Suleimani tapmisest on murettekitav, meil on väga palju äh, probleeme äh, ja see on tulenenud äh, viimaste aastate poliitikast ning Trump leiab, et see tuumalepe on surnud, kuid see peab olema meie suhete aluseks, seda tuleb austada, nagu teie kõrge esindaja seda õigustatult ka ütlesite Äh, seoses reedese erakorralise välisasjade äh, nõukoguga. Äh, iraanlased on tänavatele läinud, sealsete inimeste olukord on majandussanktsioonide, USA poolsete sanktsioonide tõttu väga keeruline ja ka lennuk on nüüd kahjuks alla tulistatud, see on veelgi hullemaks olukorra muutnud oluline on, et Iraan sammuks demokraatia ja inimõiguste kaitse teed, mida me loodame näha, aitäh. suur tänu, nüüd üheks minutiks äh, sõna kolleeg Bonfrisco. suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, kõrge esindaja, kallid kolleegid. iraanlaste ja iraaklaste suunas võiks välja saata ühe soovi Äh, oluline on keskenduda julgeolekule, rahule, heaolule ja seda aitaksid äh, saavutada need protestihääled, mis juba eelmise aasta lõpust Iraanis kõlavad, äh, kuid sellega on kaasnenud ka sajad ja sajad hukkunud ja miljard ja rohkemgi eurot Äh, mis on otseselt Euroopast äh, sinna saadetud, mille eesmärgiks on olnud äh, aidata seda riiki kõnelejalt järgmiseks tuleb Marina. see, mis Iraagis ja Iraanis aset on leidnud, on murettekitav ja ohtlik. Euroopa Liiduna peame olema ühtsed ja otsustuskindlad ja sellepärast tuleb üht-teist ka selgelt välja öelda. kindral Soleimani tapmine Ameerika Ühendriikide poolt on olnud rumal tegu äh, Äh, ja täna äh, meie ei tohi teha äh, vigu, me ei tohi tuumalepet kõrvale heita. väga oluline, nagu ka kõrge esindaja seda rõhutas, on eh, kaitsta seda lepet, see on meie jaoks oluline proovikivi. Iraagis ja Iraanis on eh, kodanikuühiskond, kes nõuab läbipaistvust, demokraatlikku arengut eh, oma koduriigis. me peame toetama neid naisi ja mehi, kes seda nõuavad, me peame diplomaatilisi ja poliitilisi kanaleid pidi neid toetama selleks, et hoida ära eskaleerumine. aitäh! For... suur tänu, nüüd on üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks äh, sõna kolleeg Pikulal. aitäh. tahaksin väljendada kaastunnet nende inimeste lähedastele, kes hukkusid lennuõnnetuses ning toetan seda, et uurimisse kaasatakse kõigi nende riikide eksperdid, kust hukkunud pärinesid. me peaksime hoiduma igasugusest ühepoolsest tegutsemisest, sest ähm, tagajärjed võivad olla nii karmid, nagu me juba näinud oleme. kindral Sulemani tapmine avas selle Pandora laeka ning tagajärjed on ettenägematud. ma loodan, et viimased uudised, mida kuulsime selle kohta, et ähm, Ameerika väed lahkuvad Iraagist, e, ei too endaga kaasa täiendavaid konflikte. Euroopa Liit peab äh, olema aktiivne, peab äh, pakkuma välja diplomaatilisi lahendusi ning meie eesmärgiks peaks olema, et Iraan peaks kinni kõigist äh, kohustustest mis tulenevad tuumaleppest. Iraan peaks igal juhul lõpetama igasuguse vägivalla meeleavaldajate vastu, mida oleme viimastel päevadel näinud. peaksime igal juhul avama ka arutelu äh, Atlandi-ülese koostöö teemal lähitulevikus. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voorus on meil väga palju sõnasoove, pean äh, kõnelejate arvu iga fraktsiooni kohta piirama. kõigepealt kolleeg Sõber, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. olen juba aastaid jälginud hoolikalt Iraani opositsiooni jõupingutusi võitluses demokraatia ja vabaduse eest. ka Euroopa Parlament on äh, korduvalt pööranud erilist tähelepanu Iraani opositsioonile. kuid äh, välis- ja julgeolekupoliitika teenistus äh, on võtnud veidi teistsuguse lähenemise. olen arvamusel, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma, aga püüdma vahendada Iraani ja USA vahel üks neist on Vabaduse riik ja teine on palju inimesi tapnud, vangistanud sadu inimesi ning äh, sel aastal oleme näinud vägivalda, riiklikku vägivalda meeleavaldajate vastu, reisilennuki allatulistamist ja nii edasi, nii et äh, ma kutsuksin üles Josep Borrelli, et me vaataksime üle oma äh, lähenemise Iraanile. E, e, suur tänu, juhataja. meie eesmärgiks peaks olema olukorra maharahustamine peame aitama selle peale, sellele kaasa, et pinge väheneks, et toimuks deeskaleerumine. me olime tunnistajaks kindral Sulemani surmale ja sõltumata sellest, kes ta oli, peame me vaatama silma tõsiasjale, et selle, see on kaasa toonud äh, olukorra eskaleerumise ning äh, me peame Ameerika Ühendriikidele ka kriitilisi avaldusi tegema. me peame olema partnerid nii neile kui ka teistele ning peame püüdma anda endast parima kasutada ära oma energiat selleks, et arendada välja häid suhteid nii Ameerika Ühendriikide kui teistega. me peame toetama tuumaleppe jätkumist, sellepärast et kõik pingete eskaleerumised äh, võivad seda ohustada, sõda oleks igal juhul täiesti soovimatu tulemus. järgmisena saab sõna härra Austrevitšus, palun suur tänu, juhataja. Iraani režiim äh, tuleb äh, sanktsioneerida äh, veresauna eest, mida nad korraldasid omaenda rahva suhtes, kes tänavale tulid, samuti sõjakuritegude eest, tsiviillennuki mahatulistamise eest tuleks neid karistada. Ameerika Ühendriigid peaksid sanktsioone rakendama ning toetama riigi kodanikuühiskonda ja opositsiooni kui me jääme vaikima, äh, siis me võimaldame Iraani režiimil täiendavaid kuritegusid toime panna ning veel enam ohustada piirkonna stabiilsust. tuletagem äh, seda meelde, ärgem olgem liiga optimistlikud. aitäh. proua Konechna, palun kõigepealt üheks minutiks lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. me peame siin kojas tõdema, et ega rahvusvaheline poliitika ei ole jalgpallivõistlus. me ei peaks oma lemmikmeeskonda ülistama ja sellele aplodeerima ka siis, kui nad teevad tõsiseid vigu, samal ajal kui me iga asja peale karjume puu, kui vastasmeeskond midagi teeb. me peame kritiseerima kõiki, kes äh, e-reegleid rikuvad oma tegevusega Iraagis. Äh, Ameerika Ühendriigid selgelt rikkusid äh, rahvusvahelist õigust. Iraan aga lasi alla tsiviillennuki ja ka seda tuleb hukka mõista. meie ülesandeks ei ole siin armastada Ameerika Ühendriike või kaitsta Iraani. meie peame aga selgelt välja ütlema, kui äh, rahvusvahelist õigust rikutakse. kahe tuhande kahekümnes aasta ei alanud hästi ja kui me ei taasta usaldust rahvusvahelisse õigusesse, siis võib äh, see aastaga halvasti lõppuda. jah, me oleme jõudnud murdepunkti, aga mitte murdepunkti Iraani ja Ameerika Ühendriikide, vaid äh, rahu ja rahvusvahelise õiguse küsimuses. Vážení kolegovia, prvom rade by som sa chcel sťažovať vedeniu par- kõigepealt kallid kolleegid, tahaksin rahva, Euroopa Parlamendi juhatusele kaebuse esitada, sellepärast et meil ei lubata täiskogu saalis ähm, lippe kasutada, öeldakse, et need on äh, plakatid või need on äh, ja neid ei tohi kasutada. mis äh, puudutab Iraani juhtumist, siis me peame ütlema, et kõik kurjus, mis Lähis-Idas praegusel hetkel lokkab, tuleneb Ameerika Ühendriikide agressiivsest poliitikast. Nemad on täiesti julmalt ignoreerinud rahvusvahelist õigust, pannud toime terrorismirünnakuid teiste riikide poliitikute suhtes. pöörduksin Euroopa Liidu poole palvega mõista ameeriklaste terrorirünnakud hukka hukka samamoodi, nagu on mõistetud hukka teiste riikide terrorirünnakud. ning äh, äh hoidkem äh, palun eemale sellest Ameerika Ühendriikide verisest käitumisest. härra Pasescu, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja mis puudutab Ameerika Ühendriikide ja Iraani tüli, siis ma arvan, et meie peaksime lähtuma tõest ennekõike. kindral Sulemani oli üks äh, Teherani saatkonna kor-, rünnaku äh, korraldajatest ning äh, Iraagi territooriumil ta hukati ja sellel samal territooriumil, kus see terrorirünnak tegelikult aset leidis. nii et kui me nüüd seda arvesse võtame, jah siis äh, tundub, et me peame jah, kaitsma ennekõike, nagu öeldakse, tuumalepet, aga mina leian, et Iraan ei hakka seda tuumalepet nii või teisiti austama ning äh, jääb solidaarseks äh, terroristlike riikidega. nii et mõelgem järele oma solidaarsuse üle, üle me ei saa lõputult äh, solidaarsust üles näidata terroristlike valitsuste vastu, äh, kes äh, on partneriks selles nõndanimetatud tuumaleppes. härra Lopes Agilar üheks minutiks, palun. lugupeetud kõrge esindaja Borrell, sada seitsekümmend kuus ohvrit oli lennuki allatulistamise tulemus ning äh, see on tõesti dramaatiline tagajärg äh, sellele protsessile. alles siis, kui Kanada peaminister äh, avaldas oma luureteenistuse aruanded, saime me teada, mis täpselt juhtus. ükskõik, kas seal olid mõned kanadalased või äh, eurooplased, sellepärast et suurem osa nendest inimestest, kes kannatasid, on iraanlased. internet on äh, kinni pandud, meeleavaldusi surutakse vägivaldselt maha, sõjaoht on reaalne kogu piirkonnas ja meie Euroopa Liidus saame ka teha ainult seda, et me kasutame kõiki oma diplomaatilisi vahendeid selleks, et selle eskaleerumist, olukorra eskaleerumist edaspidi vältida. härra Aleksandrov Jordanov on meie viimane kõneleja selle arutelu käigus suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja äh, Joseph Borrell. kui kaine mõistuse puhul äh, kainest mõistusest enam ei ole abi, kui äh, eskaleerumise peatamisest ei ole enam abi, siis kasutage mõnda teist tegevusplaani, meil on vaja plaani B. ei piisa sellest, kui me avaldame kaastunnet ohvrite lähedastele. me peame selgelt välja ütlema sellele diktatoorsele režiimile, et kui nad jätkavad sellise lähenemisega, on meie lähenemisviis teine ja ja Iraani rahvas reageerib režiimi vastu veel jõulisemalt kui kunagi varem, me peame toetama neid meeleavaldusi ja Ameerika vastasus, äh, mida oleme kuulnud, millest oleme kuulnud ka siin saalis räägitavalt, ei ole tegelikult ainult oht Ameerika Ühendriikide jaoks, vaid äh, kujutab endast ohtu ka meie jaoks, Euroopa Liidu jaoks. olgem valvel. aitäh. ja nüüd äh, härra Borrell Euroopa Liidu välissuhete kõrge esindaja, palun, teil on sõna. Bon, ça a été un, tout un ensemble de points de vue. jah, äärmiselt huvitavad sõnavõtud, kõik väga erinevad ka. ja kui ma peaksin kõigile pärast teie ärakuulamist rääkima, mis on Euroopa Parlamendi äh, seisukoht, siis ma ei teakski, mida ma ütleksin siin, üks rääkis mustast, teine rääkis valgest, kõik seisukohad olid äärmiselt erinevad. aga igal juhul olukorra eskaleerumine ohustab meid kõiki. kõigepealt tahaksin teile öelda, et mitte keegi ei ole tegelikult tuumaleppest loobunud keegi ei ole seda maha jätnud. mina ei usu. mina ei ole ainus, kes arvab, et äh, tuumaleppest tuleks äh, äh, elus hoida, vaid Välisasjade Nõukogu ja ministrid, ma tean, et on teatav vastuolu äh, selle kirja vahel, mille sain Ühendkuningriigi välisministrilt ja, ja peaministrilt, mis sisaldas äh, midagi hoopis teistsugust. Äh, peaministri avaldus oli pisut teistsugused kui see kiri, mille mina sain, mina aga pean lähtuma ametlikust kirjast, see on minu tegevuse aluseks ja Ühendkuningriigi välisminister ütleb, et nende ettepanek on mitte tuumaleppest loobuda, vaid ja asendada Obama lepe Trumpi leppega, nemad tahavad äh, jätta Iraani tuumaleppe jõusse ning äh, kasutada äh, mehhanismi selleks, et avaldada mõju Iraanile. ei, mitte keegi ei ole Iraani tuumaleppest loobunud rahvusvahelised organid teostavad järelevalvet Iraani tuumategevuse üle ja ärge unustage seda, et äh, Iraani tuumalepe on äh, ÜRO Julgeolekunõukogu äh, resolutsiooniga kinnitatud, see ei ole midagi sellist, mida me oleme siin Euroopas ühe õhtu jooksul välja mõelnud, kümme aastat kuluks kokkuleppele jõudmiseks ning selle võttis vastu, see võeti vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga, mida keegi ei ole tühistanud. sellel on endiselt hing sees, nii et ärge süüdistage mind, ärge öelge, et härra Borrell, te peate meelt muutma. ma ei tule siia selleks, et rääkida, mida mina mõtlen, mis on minu meelsus, vaid ma tulen siia selleks, et rääkida peamiselt seda, mida on otsustanud Välisasjade Nõukogu pärast pikki arutelusid ning mida ütleb kolme ministri kiri. loomulikult me aitame kaitsta Iraani suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust. ning äh, Iraak peab ise äh, omanikutunde tundma oma riigi suhtes. minu kolleegid Välisasjade Nõukogus ütlevad, et tuleb kasutada kõiki diplomaatia vahendeid, rääkida kõigiga, kõigiga ja see kõik tähendab, tähendab tõesti kõiki selleks, et leida piirkondlikke poliitilisi lahendusi. ja ma saan aru, et see tähendab seda, et ka Iraagi valitsusega tuleb ühenduses olla, praegusel hetkel on tegemist ainult ajutise valitsusega, aga ja me hoolimata sellest, et tegemist on sellise ajutise valitsusega, võtsime kohe ühendust, esmaspäeval oli nende välisasjade aseminister siin, kohtusime välisasjade teenistuses ning leppisime kokku, et tuleb teha enam. keegi küsis mult siin, kes ja kuidas saab üldse midagi enamat teha, arendades välja seda assotsiatsioonilepet mis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal jõustus. seegi juba on nii mõndagi. see on suur töö, sellega kaasnevad mitmed võimalused, meil on oma ülesanded, mida me peame tugevdama, mida me peame täitma. ja see assotsiatsioonileping äh, avab äh, uusi võimalusi seoses äh, julgeoleku, kaubandusega, majandusega me peame kasutama ära oma välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat selles kontekstis. ning äh, tugevdama seda, et Iraagi valitsus ei äh, laseks riigil äh, laguneda. pärast kõigi teie sõnavõttude kuulamist saan ma aru, et kõik on teadlikud sellest, millised traagilised tagajärjed meie julgeolekule oleks sellel, kui Iraagis tekiks kriis, mis oleks võrreldav Süüria kriisiga. ja seetõttu järgnevatel nädalatel, järgnevatel päevadel äh, toimuvad diplomaatilised läbirääkimised Iraagiga, pakume omalt poolt abi selleks, et äh, toetada reformiprotsesse selles riigis ning äh, vältida seda, et äh, laseme sõrmede vahelt libiseda kõik äh, varem, varasemad saavutused. võime rääkida palju sellest, milline eks, eks tulevik kujuneb, aga üks on selge. Iraan ei ole täna tuumarelv, tuumajõud just sellepärast, et meil on olemas Iraani tuumalepe ja ma ei tea, kuidas me saaksime siin välja töötada mingisuguse alternatiivse leppe, kõik räägivad sellest leppest, mõned teie hulgast